We're going to start. First item on the... esimene päevakorrapunkt. päevakorra vastuvõtmine. ma näen, et kellelgi pole selle vastu midagi. siis esimehe teadaanded teadmiseks saadikutele, et erakorraline meie komisjoni koosolek toimub Strasbourgis es esmaspäeval, viiendal juulil õhtul. täpsem kellaaeg on täpsustamisel. päevakorras oleks raportööri raporti tutvustus majandusjuhtimise parandamise kohta ja finantsraamistiku kohta Euroopa Liidus, eriti euroalal teiseks, teadmiseks saadikutele, maksu- ja tolliliidu voliniku Šametaga kohtumine toimub kahekümne kaheksandal juunil kaks tuhat kümme kell viisteist null null kuni kuusteist kolmkümmend. saalis kaks kuu kaks seda struktuurse dialoogi raames, mis meie komisjonil on meie valdkonna volinikega. No, you can come up. Okay. Uh, there's a... Do you know his name? Shuntis. Shuntis. Mr Šuntis. Eh, ta sas parakalus anna. härra Šuntis. suur tänu. vahest kordaksite millisel teemal majandusvolinik Strasbourgi tuleb rääkima sellel erakorralisel koosolekul? mis saab olema selle erakorralise koosoleku teema? Yeah, it's the improving the economic majandusjuhtimise parandamine ja stabiilsusraamistik Euroopa Liidus, eriti euroalas. härra Magaju, ka teie olete nõus? päevakorrapunkt kolm muudatusettepanekute läbivaatamine. liikmesriikide tööhõivepoliitika suuniste arvamuse kohta. härra Martin, palun. Well, once again, thank you very much, uh, Mr Chairman, I am here um,. Let me first start suur tänu, kõigepealt ma alustaksin inglise keeles, ma hindan väga kõrgelt äh, seda, kuidas ähm, koostöö toimis meil kolleegide, assistentide, sekretariaadiga ja arvestades, et meil oli tegelikult äh, väga äh, tihe ajakava, oli meie töö väga produktiivne ja oma, minu kogemus parlamendis näitab, et selline koostöö oli tõesti eriline ja ma jätkaks nüüd saksa keeles mm näiliselt on meil siin tegu äh, mitte väga olulise äh, teemaga, kuid äh, muudatusettepanekute arv, mille näitab, et tegelikult on see väga paljudele fraktsioonidele siiski oluline, eriti vasakpoolsed sotsiaaldemokraadid on esitanud suurema osa muudatusettepanekutest ja ka ECR on esitanud muudatusettepanekuid ning äh, suur osa muudatusettepanekutest üritab äh, komisjoni ettepanekut äh, veelgi detailsemaks muuta. ja seda siis Lissaboni strateegia raames meil oli juba esimene arutelu seal, me rääkisime kuueteistkümnest muudatusettepanekust, mille alusel me moodustasime kompromissmuudatusettepanekuid. nüüd äh, meil toimus ka koostöö teiste kolleegidega ja väga hea kvalifikatsiooniga assistentidega ning ma näen, et äh, siin komisjonis ollakse väga äh, tagasihoidlikud selles osas, mis puudutab äh, rangemate tingimuste paikapanemist, rangemate, kui komisjon on välja pakkunud ning te homme näete ka hääletusnimekirjal, et seal äh, me üritame vähemalt hääletusnimekirjas siiski suunduda rangemate nõudmiste pooles näiteks, et et nii naised kui mehed, meeste tööhõive peaks olema seitsekümmend viis, tööhõive peaks olema seitsekümmend viis protsenti ja minu eesmärgiks äh, siin on ka see, et me ütleksime, et äh, kulutused avaliku ja eraharidusrajatiste äh, jaoks peaks olema kuus protsenti SKT-st. suur osa Euroopa Liidu liikmesriikidest saavad selle määra juba saavutada ja ma pean, arvan, et see on just see koht, kus me peame näitama, et meie jaoks on see teema oluline, me soovime siin tõesti seda eesmärki saavutada ja see võib olla ka kompromissmuudatusettepaneku aluseks, sest siin me saame näidata, et Euroopa Parlament soovib siin väga konkreetseid näitajaid. meil on küll klassikalised poliitilised lähenemised, ühed, kes soovivad väga täpset, ähm, täpseid eeskirju, täpset regulatsiooni ja võitlevad selle eest, et Lissaboni strateegias peaks olema äh, tagatud, et äh, vaesus peab olema äh, suurel määral vähenenud, et äh, noorte tööhõive peab olema suurel määral ka suurendatud, kuid samas meie, kuid samas eesmärgid on olnud väga tagasihoidlikud. ja see vastab ka poliitilisele mm, spektrumile Euroopa Liidu liikmesriikides. raportöörina mul toimus ka kohtumine variraportööridega ning ähm, nendega me ko leppisime kokku, et, et, et ähm, paljude muudatusettepanekutega me võime leppida, aga need, mis tulevad äh, ECR-ist, äh, need äh, muudatusettepanekud on küll ideoloogilisemad ja sealt ei tule midagi just neid värskeid mõtteid juurde, nii et tänan veel kõiki koostöö eest suur tänu, härra Martin. nüüd härra Stoian, Rahvapartei vareraportöör. Vă mulțumesc, domnule președinte. Suur tänu, härra esimees. raportööriga toimusid mul väga sisukad arutelud samuti pidasin ma häid arutelusid oma fraktsiooni sees. ja ma üritan härra Martinile ka tutvustada meie fraktsiooni järeldusi. me ei soovi, et Euroopa Komisjoni poolt paika pandud eesmärke meie muudatusettepanekute läbi suurendataks, mis puudutab siis tööhõive suuniseid, näiteks Euroopa Komisjoni eesmärk on seitsmekümne viie protsendine tööhõive. nüüd on esitatud muudatusettepanek, millega seda protsenti tõstetakse kaheksakümneni. me jõudsime kompromissile. muudatusettepanek ütleks, et tuleb jõuda vähemalt seitsmekümne viie protsendini. selline kompromiss meile sobib. üldiselt oleme me seega Euroopa Komisjoni pakutud eesmärkide suurendamisele vastu. meil on veel paar kommentaari teat-, mis puudutavad teatud kontseptsioone, näiteks ühes muudatusettepanekus räägitakse ka ökoloogilisest liidust. meie jaoks on see kontseptsioon väga selge. sama kehtib teiste kontseptsioonide kohta, mis Euroopa institutsioonide dokumentides juba sees on. me arvame, et teatud terminoloogiat, mis on juba meie institutsioonides juurdunud ja mitte ainult meil, ei tuleks muutma hakata näiteks see Euroopa kakskümmend kakskümmend strateegia. me teeme ettepaneku targaks, jätkusuutlikuks ja kaasavaks majanduskasvuks Euroopa Liit on nende eesmärkidega, need, need, nende eesmärkide alased ettepanekud teinud kahe tuhande kahekümnendaks aastaks. aga nüüd on ettepanek tehtud, et targa majanduskasvu asemel võiks öelda tark majandusjuhtimine, sellist muudatust me ei toeta. me arvame, et Euroopa kakskümmend kakskümmend poliitikasse sisse kirjutatud tark, jätkusuutlik ja kaasav majanduskasv on kõige parem termin meie strateegia kirjeldamiseks. suur tänu. suur tänu, härra Stojan. nüüd kolleeg Ludvigsen sotsiaaldemokraatide nimel. Eh, eftersom röstning om detta yttrande oväntat att... Suur tänu. meil oli vähe aega mm, arutamaks eh, kompromissmuudatusettepanekuid aga ma arvan sellegipoolest, et meie töö oli väga konstruktiivne, vaatamata sellele, et meie ajakava oli väga tihe, õnnestus meil siiski äh, äh, väga hästi äh, töötada. ma arvan, et muudatusettepanekud peavad arvestama väga selgelt ühe asjaga, nimelt majanduskasvu eesmärk peab olema meil selgelt silme ees ning pikas perspektiivis võib see olla ka baasiks meie arengutele see tähendab, et majanduslik ja keskkonna areng peavad paralleelselt jooksma. vaesusevastane võitlus ja, ja sotsiaalse tõrjutuse vastane võitlus on äärmiselt olulised, kuid siin me vajame siiski väga realistlikke, mitte utoopilisi e-, eesmärke. see tähendab, et me võime küll, peaksime sõnastama väga ambitsioonikaid eesmärke, kuid need peavad olema ka teostatavad, sellepärast et kui me mitterealistlike eesmärkidega töötame, siis tekivad probleemid ja ma loodan, et me saame lahenduse leida ning aastaks kaks tuhat kakskümmend viis tõesti suudame vaesust vähendada viiekümne protsendi võrra. tööhõive eesmärk on minu meelest natukene optimistlikult äh, sõnastatud, siin räägitakse muudatusettepanekus kaheksakümnest protsendist, kuid ma arvan, seitsekümmend viis protsenti on väga hea kompromiss, väga mõistlik kompromiss. nii mehed kui naised äh, peaksid saavutama võr-, samasuguse tööhõive määra naiste äh, tööhõivemäär on praegu äh, kaks, äh, seitsekümmend kaks protsenti ning nend-, selle tööhõivemäära tõstmine kaheksakümne protsendini on minu meelest natuke ebarealistlik ja seetõttu me võiksime siin pürgida natukene madalama määra poole tööhõivemäära puhul. ja see tuleb kindlasti kaasata ka meie pika pers-, pikaajalistesse perspektiividesse eesmärkides. me peame siin rohkem pingutusi tegema kui seni selleks, et äh, naised saavad äh, samasugused võimalused tööturul osla, osalemiseks nagu mehed. ma sooviksin rõhutada siin kolme punkti ja need on ka kajastatud minu muudatusettepanekutes. kõigepealt äh, majanduskasv peab arvestama ka tööturu olukorraga liikmesriikides, see tähendab seda, et reaalmajanduses luuakse aina rohkem töökohti, kuid samas tuleb arvestada ka sotsiaalpartnerite võtmerolliga liikmesriikides. liikmesriigid ajavad praegu sellist, peavad ajama sellist tööpoliitikat, mis oleks suunatud tulevikku, kus äh, oleksid kaasatud äh, ka sotsiaalpartnerid, kes kujundavad ähm, samuti tööhõivepoliitikad, investeeringud tööhõivepoliitikasse ja sotsiaalsesse ühtekuuluvusse sa-, võivad saavutada äh, väga positiivseid äh, mõjusid ja sellega tuleb samuti riiklikes eelarvetes arvestada. kõrgemad maksutulud äh, võimaldavad ka pikaajaliselt edu saavutada ja ma usun, et ka edasistes aruteludes me suudame saavutada ka järgnevaid äh, kompromisse, nii et me saaksime siis homme hääletusel edukad olla. suur tänu ja nüüd äh, härra Kruutun. jaa, tänke schön. suur tänu. Äh, kuuepoolne variraportöör on tegelikult härra Henl, aga tema paraku ei saanud kohal täna olla ja seetõttu ta palus, et mina teda asendaksin. kõigepealt minu isiklik märkus ja kui ma olen tõlkijate jaoks liiga kiire, siis palun andke mulle märku. kõigepealt meie siis, minu isiklik äh, märkus. minu meelest on see küll ehmatav, et sellise teema puhul nagu Euroopa Liidu tööhõive suuniste puhul äh, nii vähesed kolleegid on kohal. ma ei hakka küll äh, siin kolleege sarjama, aga sellegipoolest on meil tegu väga paljude dokumentidega, eh, mille keskmes on meie kodanike eh, huvid, nende igapäevane elu ja seetõttu ma sooviksin teha selle isikliku kommentaari, et minu meelest on see siiski üllatav, et sellise olulise teema arutelul on nii vähe kolleege kohal. nüüd üldine kommentaar. kõigepealt eh, sooviksin pöörata tähelepanu paarile arengule, mis on seotud tööturu arenguga viimastel aastatel. kaks tuhat üks kuni kaks tuhat kuus suurenes äh, toimus meil tööhõive määra suurenemine viiekümne kaheksalt protsendilt viiekümne kaheksa koma kaheksa protsendini, aga seda on väga vähe ja see näitab, et ähm, tööhõive on tegelikult muutunud ebakindlamaks, tingimused on muutunud ebakindlamaks. meil on kokku kolmkümmend kolm ähm, miljonit äh, eraettevõtjat, kuid äh, see tähendab tihtipeale ka seda, et äh, nad on tegelikult töötud ja meil on ka miljoneid nii-öelda vaeseid töövõtjaid, see tähendab, et nende sissetulekutest ei, ei piisa igapäevasteks kulutusteks ja see tähendab, et äärmiselt oluline on, et me arutame tööhõive suuniseid. siin räägiti juba väga kõrgetest standarditest ja ja need tulevadki eelkõige just meie äh, fraktsioonilt, härra Hendelilt ja ma sooviksin neid põhju-, põhjendada. sellepärast, et äh, senised strateegiad, mida Euroopa Liit on järginud, ei ole panustanud sellesse, et seda ebakindlat olukorda mm, oleks stabiilsemaks suudetud muuta. pigem on see ebakindel olukord veelgi äh, teravnenud ja seetõttu on oluline, et siin poliitilise surve suurendamiseks eesmärgid muutuksid rangemaks ja selgemaks. ILO räägib äh, inimväärikast tööst ja selle all mõeldakse just äh, äh, sellist tööd, mis on, mis on oluline protosotsiaalprodukt, ühesõnaga rahvakogutoodangu äh, näitajate jaoks, aga ka selleks peavad olema ette nähtud vastavad tööhõive direktiivid. aga sotsiaalpoliitika ülesanne ei saa olla üksinda tegeleda selle teemaga. sellepärast, et me peame ka arvestama praegu väga mm, piiratud majanduspoliitikaga ja nende rangete eeskirjadega, mis praegu sisse viiakse. suur tänu, härra Klute! härra Strejžek. Děkuji, pane předsedající. Dovolte mi, abych za... Härra esimees. ICR e fraktsiooni nimel sooviksin samuti mõned kommentaarid esitada selle arvamuse projekti kohta meie arvates on tegemist lihtsalt deklaratiivse avaldusega, muidugi me mõistame, et selle komisjoni kõik liikmed on huvitatud sellest, et äh, meil oleks nii palju töökohti kui võimalik, seda mõtet me loomulikult toetame, aga meie arvamus erineb veidi sellest, mis on kajastatud muudatusettepanekutes, sest meie arvame, et töökohti loovad pigem ettevõtted kui valitsused ja seetõttu arvame, et ettevõtetel peaks olema nii palju võimalusi, kui saab, neil tuleks nii vähe Äh, haldussurvet avaldada, kui võimalik. iseäranis puudutab see väikesi ja keskmisi ettevõtteid, kes on kõige suuremad töökohtade loojad. väga sageli on tegemist kohaliku ettevõtlusega, mitte piiriülese ettevõtlusega ja just seetõttu arvame, et liikmesriigid peaksid andma rohkem vabadust ja liikumisruumi oma ettevõtetele. meie arvame, et see on kõige kindlam ja kõige kiirem viis vähendamaks tööpuudust. samuti nõustume me kolleegidega, et liikmesriigid peavad ka Ähm, rohkem investeerima kodanike koolitusse ja ümberõppemis, ümberõppesse, sest äh, just koolitus ja ümberõpe aitab meil edasi minna, seetõttu toetame vastavaid muudatusettepanekuid. toetame neid ettepanekuid, kus kutsutakse liikmesriike üles ka oma sotsiaalkindlustussüsteeme reformima nii, et sotsiaalsüsteemid oleksid nii äh, kulutõhusad kui võimalik. Nende inimeste arv, kes sotsiaaltoetustest elab, peaks olema väiksem ja lõpuks tahaksin öelda, et meie fraktsiooni jaoks on täiesti vastuvõetamatu Äh, niisugune lähenemine, mis praegust majandusreaalsust ei arvesta. kas keegi veel soovib sõna võtta? kui ei, siis raportöör härra Martin, võtke kokku palun kommentaarid, tänan. ja, äh, suur tänu, on väga kahju, et äh, siin on nii vähe kolleege kohal aga eelkõneleja, milline, millist artiklit te mainisite, et kas seda ei tõlgitud ära või te ei öelnudki seda, et, et sellepärast ma tõesti ei leia seda kohta, mida te mainisite. Máte na mysli to ekologické vzdělávání? Te mõtlesite eh, keskkond, keskkonna ja, ja hariduse teemat? Äh, schnelle Übersetzung verloren gegangen suur tänu, selleks tõesti äh, tõlkekiiruses kaduma, igal juhul ma teeksin väga lühidalt. ma sooviksin tänada kõiki kolleege koostöö eest, aga sellegipoolest mõned kommentaarid eelkõnelejale. Äh, raportöörina ma küll toetan teie muudatusettepanekuid, kuid nad on väga mõõdukad ja väga selged. ühe osas ma soovitaksin küll vastu olla, aga samas ma näen, et äh, Briti vasakpoolsetelt tulevad äh, väga palju muudatusettepanekuid, ähm, mille osas ma oleksin ka nõus. nii et ma usun, et äh, et meil on küll need põhijoonte arutelud, aga mis puudutab äh, ökoloogilist tööd ja, ja, ja kui me räägime täpselt sellest, mida tähendab majanduskasv, siis äh, siin ma toetan küll vasakpoolseid, aga samas ma arvan, et me peaksime siiski natukene vähem ideoloogilised olema, me peaksime aruteludes arvestama ka sellega, millised võimalused on liikmesriikidel üleilmastuvas maailmas, me peame ka arvestama sellega, et me äh, Äh, saame küll sildu ehitada, niinimetatud konservatiivi, konservatiivide ja, ja vasakpoolsete lähenemise mm, äh, vahel, kui see ei ole nüüd äh, päris äärmustesse minev ning ma arvan, et muudatusettepanekud, mis on reaalsed rea, et neid me võime küll toetada. suur tänu, härra esimees. Um, so... väga hea. hääletus meie komisjonis on siis homme kahekümne teisel juunil. neljateistkümnendal juulil toimub hääletus äh, juhtkomisjonis ja esimesel septembril peaks siis toimuma ka hääletus täiskogus ja nüüd tuleme arvamuse eelnõu juurde ja see puudutab esialgseid kavandatavaid meetmeid võlgnike varade külmutamiseks ja avalikustamiseks piiriülestes kohtuvaidlustes ja mm, raportööriks on jälle Stolojan. suur tänu, härra esimees. meil on tegemist õiguskomisjoni algatusega ja algatus tuleb äh, Euroopa Parlamendist, on, on teretulnud, sellepärast et ühisturg ei ole ju veel lõpule viidud ja äh, need, kes äritehinguid sõlmivad, ei saa sageli jõustunud lepingutest tava, tasu ja järjest rohkem selliseid juhtumeid läheb kohtusse, kohtus hagevad nii ettevõtted kui kodanikud. seetõttu arvan, et äh, meie raport on asjakohane, ta aitab ühisturu terviklikkust tugevdada ja seetõttu olen teinud ettepaneku võtta õigusmeetmeid selleks, et harmoneerida liikmesriikide statistikat, infoallikaid, informatsioon peab olema ligipääsetav, läbipaistev, iseäranis see, mis puudutab VKE-sid. kui on näha, et üks lepingu pool oma lepingujärgseid kohustusi ei täida, peab olema selle kohta võimalik informatsiooni saada, peab olema võimalik informatsiooni saada lepinguosalise varade kohta. samuti arvame, et kohtusüsteemis peab vaidluste lahendamismeetmeid täiustama. äritehingud puudutavate vaidluste lahendamisel on võlgniku ja võlausaldaja vahel eelistatav kompromiss ja rahumeelne kokkulepe samuti oleks vaja teineteise mõistmist suurendada selleks, et vähendada võimalikke kahjusid. samuti on meie arvates oluline ühisturul standardiseerida dialoogi pidamise viise lepingu poolte vahel, kaasa arvatud lepingu jõustamist puudutavates küsimustes, kui asi on jõudnud kohtusse. kõik need menetlused peavad olema ühtlustatud ja seetõttu teeme Euroopa Komisjonile ettepaneku ühtlustada võla sissenõudmisel kasutatavaid vorme, mida kasutavad siis liikmesriikide maksuametid. samuti oleme teinud ettepaneku, et vastavaid protsesse puudutav informatsioon peaks liikuma elektroonilisel teel me samuti arvame, et oluline on liikmesriikide täitevasutuste vahelise koostöö tugevdamine, et kiirendada võlgade sissenõudmist me näeksime ka hea meelega, et Euroopa Komisjon kiirendaks võlgniku vara läbipaistvuse äh, algatuse edasiviimist, sest see peaks saama avaldatud kahe tuhande kolmeteistkümnendaks aastaks. suur tänu härra Stolojanile, kes on äh, variraportöör härra Grünthal, palun oh.. ja danke. suur tänu. ma ei ole küll variraportor ja seetõttu ma ei arvestanud sellega, et ma siin sõnaaega saan, nii et ma ei kasutaks ka seda. okei okay, um,. Arlene McCarthy, who is the shadow rapporteur. Arlene McCarthy on variraportöör ja ka juuri juhtivkomisjoni raportöör ja ta palus, et tema nimel järgnev ette loetaks. ma tervitan võimalust tugevdada parlamendi positsiooni selles olulises küsimuses. miljonid ettevõtted kasutavad ära äh, siseturu võimalusi kauplemiseks, miljonid kodanikud kasutavad Euroopa Liidu võimalusi reid, reisida üle piiride. meie töö võtmeosaks on see, et ettevõtetele ja ettevõtete ja inimeste õigused on tagatud ka siis, kui midagi valesti läheb. finantsnõuete puhul oleme me otsustanud võimaldada piiriüleseid nõudeid ja vastastikust kohtute, kohtuotsuste aktsepteerimist ja seda läbi erinevate õigusaktide, aga protsess on alles poole peal. kodanikel ja ettevõtetel Äh, äh, ettevõtete jaoks tulevad, tulevad, peab need õigusaktid ka korralikult ellu rakendama. näiteks kohtud peavad olema võimelised vahemeetmena äh, käskim-, käskima võlgnike varade külmut-, et, et võlgnike varad külmutataks on vastuvõetamatu see, et inimesed, kes ei täida oma kohustusi, saavad lihtsalt liikuda, liikuda teise kohtu jurisdiktsiooni alla ja vältida seaduste täitmist. väikeettevõtted, kes soovivad võlgade tagasimaksmist, peavad seetõttu, kuigi kohtuotsus on juba vastu võetud, minema veel teise riigi kohtusse võlgade tagasinõudmiseks ja edu pole ka siis tagatud seetõttu on vaja võimaldada varade külmutamist ja võlgnike avalikustamist. ma näen, et ükski saadik rohkem sõna ei soovi. seega, härra Stolojan, kas te soovite midagi kokkuvõtteks lisada? suur tänu, härra esimees. komisjoni sekretäriaat tegi ettepaneku tähtaegu edasi lükata muudatusettepanekute esitamiseks. meie plaanisime tähtaega panna paika septembriks, seega meil on piisavalt aega. panustamaks sellesse raporti projekti ja siin ma räägin kõikidest parlamendifraktsioonidest, meil on piisavalt aega parandada seda raportit, suur tänu jah, härra Stolojan, tõsi ta on. siin on tähtajana mul kirjas seitsmes september kell kaksteist päeval. seega tõepoolest, meil on veel aega. saadikutele annakse e-kirjadega kaudu teada edasisest menetluskorrast, äh, selle otsuse võtab vastu juurikomisjon. kahekümne seitsmendaks septembriks on plaanitud muudatusettepanekute läbivaatamine ECONi komisjonis toimuks hääletus viiendal oktoobril, juhtivkomisjonis peaks hääletus tulema novembris. Right. Uh, in view that Mr. Trisha is, uh, uh, would be coming here at four. võttes arvesse, et härra Trichet tuleb siia kell, kella poole viieks, siis peatame koosoleku umbes üheteistkümneks minutiks, siis jätkame.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 Right, if, if members could sit down, please, then we will... palun asuge oma kohtadele, siis saame me tööd alustada. And then eventually we will let the photographers go. kõigepealt laseme fotograafidel lahkuda okay.. Uh, Could, could I say again, could, could members please take their seats, then we can get on <coughs> with the procedure. komisjoni liikmed, palun asuge kohtadele, siis saame tööd alustada. mul on hea meel täna tervitada härra Trichet meie regulaarse rahandusdialoogi raames siin. kõigepealt anname härra Trichelle sõna viieteistkümneks minutiks ning siis äh, saavad parlamendiliikmed poolteist minutit aega igaüks küsimuste esinda-, esitamiseks ning äh, siis saab president vastamiseks aega. meie koosolek toimub tavalise formaadi järgi. kõik te olete kursis sellega, see ei ole vaba mikrofoni korraldus, vaid äh, parlamendiliikmed saavad sõna vastavalt nende fraktsioonidele. kõigepealt loodame, et pärast viimast fotot lahkuvad ka fotograafid ning anname sõna härra Trichele. suur tänu, proua esinaine, auväärsed saadikud. pärast oma kahekümne teise märtsi viimast kohtumist on Euroopa Liit läbinud ühe kõige, ühte kõige väljakutseid täis olevat aega pärast majanduskriisi. okei. okei. To address the unprecedented pressures in financial market selleks, et tegeleda finantsturgude survega, on Euroopa avalikud institutsioonid, kaasa arvatud EKP, astunud julgeid samme Need olulised otsused, mis viimasel ajal vastu võeti, vajavad loomulikult väga põhjalikke selgitusi ja ka vastuseid küsimustele, mida kindlasti ka siin kõrges kojas äh, esitatakse. seetõttu ma tervitan seda võimalust, et täna on meil äh, võimalik äh, vahendada mõtteid selle arutelu raames alustasin oma kõne nagu tavaliselt majandusolukorrale hinnangu andmisega. Lähen edasi otsusega, mille me tegime teatavaks kümnendal mail, see puudutas siis Eurotsooni olukorda ning kolmandaks tahaksin rääkida majanduskoordineerimismehhanismidest Eurotsoonis ning äh, muudatustest, mida praegune olukord tingib pärast eelmist kuula-, kuulamist märtsis on jätkunud majanduse taastumine, nagu kahe tuhande kümnenda aasta, aasta esimesel poolel see ennem oligi. majandus on kasvanud esimese kolme kuu jooksul null koma kaks protsenti, nagu me ennem ka prognoosisime. järgmise, käesoleval ja järgmisel aastal, nagu ennustatud, kasvab majandus tagasihoidlikult eurosüsteemi personal, personaliprognoosid on sarnased. riskid on suhteliselt tasakaalustatud, aga äh, majanduse taastumine on endiselt äh, ebaühtlane majanduste ja sektorite kaupa ja äh, pinged kestavad ka finantsturgudel. inflatsiooni iga-aastane määr maikuus oli eurotsoonis üks koma kuus protsenti, natukene suurenes aprillikuust, kus oli üks koma viis protsenti, seda peamiselt energiahindade tõusu tõttu. inflatsioon võib-olla mõneti teisel aastapoolel suureneb. me eeldame, et hinnamuutused saavad olema mõõdukad keskpikas perspektiivis meie rahanduslik analüüs kinnitab, et inflatsioonisurved keskpikas perspektiivis peaksid olema piiratud eriti kuna rahapakkumise ja krediidi kasv on nõrk. laenude, äh, majapidamislaenude kasvumäär suureneb, aga ettevõtetele antavate laenude kasvumäär on endiselt negatiivne, nagu ka oodata oli. seega inflatsiooni oht äh, ei ole põhjendatud. vastupidi, meie inflatsiooniprognoosid on üsna täpsed, pidades silmas meie äh, hinnastabiilsuse definitsiooni. võttes arvesse hinnastabiilsust ja inflatsiooniprognoose, on EKP nõukogu äh, on arvamusel, et meie rahanduspoliitika intressimäärad on sobilikud. mis puudutab pingeid rahaturgudel, siis äh, otsustas EKP juurutada uuesti oma e-, ebastandardseid meetmeid nimelt me oleme tulnud äh, uuesti välja kolme ja kuue pikkuste laenude andmisega, parandamaks likviidsust pankade tuleviku planeerimises. me oleme tulnud välja ka samm, astunud ka samme parandamaks likviidsust USA dollarites koostöös Fede-, Föderaalreservi ja paljude teiste keskpankadega, vältimaks siis likviidsuspingeid. nüüd EKP nõukogu otsusest äh, sekkuda euro võlakirjade turule, mis kuulutati välja kümnendal mail pärast tõsiseid, tõsist kriisi ja finantsturgude pingeid üle maailma, aga eriti Euroopas. Need pinged levisid mitmete turusegmentide hulka, kaasa arvatud väärtpaberiturg, pankadevaheline turg ja valuutaturg. pingete epitsenter oli Euroopa võlakirjade turul, eriti riigi võlakirjade turul. kuigi need pinged suurene, suurenesid põhjustel, mis olid erinevad oktoobri kahe tuhande kaheksanda aasta põhjustest, mis järgnesid Lehman Brothersi kokkukukkumisele, on, oli olukord võrreldav äh, muutuste suuruse osas ja selles osas, et rahvusvahelised investorid soovisid äh, suuremat ohutust. turud olid väga volatiilsed ja likviidsustingimused vähenesid märkimisväärselt mitte ainult võlakirjade, vaid ka äh, rahaturgudel. pankadevahelised äh, ülekanded vähenesid äh, suuresti, oli oht, et normaalne turgude toimimine ja esimene ahelalüli keskpankade ja krediidiinstitutsioonide vahel saab lõhutud. see oleks tähendanud, et pangad, kes on peamised finantseerijad euroalal, ei oleks suutnud korralikult enam krediiti pakkuda. võttes seda kõike arvesse, kuulutas EKP kümnendal mail välja, et mitte ainult ei reaktiveerita neid ebastandardseid meetmed eh, ja Äh, mitte ainult ei reaktiveerita ka need vahetuslepingud Föderaalreserviga, vaid sekkutakse ka võlakirjaturgudele läbi võlakirjade turuprogrammi. põhjuks, põhjuseks oli tagada riigivõlakirjade turgude korralik funktsioone, funktsioneerimine. valitsuse võlakirjade turud on põhjused kolmel põh-, oluliselt kolmel põhjusel, kõigepealt intressimäärad, valitsuse võlakirjadele on tavaliselt aluseks panga intressimääradele. kui võlakirjade turud on häiritud, siis lühe, lühiajalised intressimäärad keskpankade poolt ei kan-, kandu üle enam laenudele, majapidamistele ja ettevõtetele ja seetõttu ka hindadele. see on see hinnapõhjus siis. teiseks, madalamad võlakirjade hinnad millega käivad kaasas ka kõrgemad intressimäärad, tähendaks finants- ja mittefinantssektorite portfellidele suuri kahjusid. pankade jaoks tähendab see, et nad ei suuda majandusele laene pakkuda. see tähendab siis seda bilanssi, see on siis see bilansi põhjus. kolmandaks liigselt madal likviidsus valitsuse võlakirjade puhul vähendab valitsuste rolli tagatise, võlakirjade rolli tagatise pakkujana refinantseerimise puhul. see on siis see likviidsuspõhjus. seetõttu otsustasime me sekkuda võlakirjade turule, säilitamaks äh, rahanduspoliitika ülekandumist äh, reaalmajandusse euroalal ja üritasime parandada teatud äh, võlakirjade turu äh, segmentide toimimist. me ei soovinud lisada liigset likviidsust pangasüsteemi ja me neutraliseerisime oma võlakirja ostud läbi reabsorptsiooni. tulemus oli, et rahaturgude määrad ja likviidsus ei, ei olnud meie tegevusest mõjutatud. ehk siis meie rahanduspoliitika jäi samaks ja inflatsiooniriske äh, meie programmiga kaasas ei käinud. ma kordan veel, et meie äh, väärtpaberiturgude programm on täiesti kooskõlas aluslepingutega ja me tegutsesime ainult valitsuse võlakirjade frondil. ja me võtsime selle va otsuse vastu ka täielikult iseseisvalt. me teadsime, olime teadlikud ka euroala valitsust, juhtide otsusest reede ja seitsmenda mai õhtust. eriti võttis EKP nõukogu arvesse euroala valitsuste otsust, et nad võtavad vastu, vastu kõik otsused, saavutamaks oma eelarve eesmärgid nii praegusel kui tulevastel aastatel, võitlemaks liigse eelarve puudujäägi vastu. samuti võetakse endale li-, äh, lisakohustused teatud euroala valitsuste poolt, kiirendamaks eelarve konsolideerimist ja tagamaks oma eelarve jätkusuutlikkus. sel, nende avaldustega jõuan ma nüüd kolmanda teema juurde, mida ma soovisin teiega arutada, nimelt majandusjuhtimine. Te palusite, et ma räägiksin tugevdatud majanduskoordineerimisest ja seirest euroalal, alas EKP usub, et meil on tarvis teha suur hüpe seireraamistiku ja eelarvepoliitikate kohaldamise valdkonnas, samuti makromajanduspoliitikate, makromajanduspoliitikate äh, valdkonnas. Robert Schumann kutsus üles solidaarsusele kuuskümmend aastat tagasi ja seda peegeldab nüüd meie majandus äh, lõimumine ja vastastikune sõltumine rahaliidu sees, aga solidaarsus on kahepoolne. kasu ja kaitse, mis tuleneb rahaliidu liikmelisusest, käivad koos vastutuse ja kohustustega. see on see põhimõtteline leping, mis on meie valuuta aluseks. nüüd peame me selle muutma tõhusamaks struktuuriks eelarve ja makromajandusliku seire ja kohandumise jaoks. kooskõlas äh, president Van Rompuy poolt juhitud äh, rakkerühma teemadega keskenduksin ma kahele peamisele reformivaldkonnale. kolmas reformivaldkond, kriisijuhtimine, ei ole rakkerühmas veel jutuks tulnud. kõigepealt on hädavajalik, et eelarvepoliitikat ja seiret tugevdataks mul on hea meel, et Euroopa Ülemkogu kinnitas, e, nõustus selle hinnanguga oma eelmisel, eelmise neljapäeva kohtumisel. Euroopa Liidu kaks, kahe, kahekümne seitsme liikmesriigi tasemel ja eriti euroalas peavad meil olema olemas tõhusad instrumendid vältimaks ja kui vajalik ka korrigeerimaks liigseid, liigseid puudujääke ja võlatasemeid reeglite ja protseduuride range ellurakendamine on hädavajalik. samuti muuhulgas tuleb parandada äh, protseduuride kiirust ja automaatsust. samuti peavad karistust, karistused olema peaaegu automaatsed. eelarve järelevalve peab olema otsene ja tõhus, see peab ka põhinema sõltumatul seirel ja hin-, hinnangutel. meil on tarvis äh, küll diferentseeritud lähenemist, mis tuleneb erinevatest, erinevast, erinevatest eelarvepoliitikatest liikmesriigiti. komisjon peaks paika panema äh, uued kohustused, mida saab, äh, mida saab muuta ainult äh, nõukogus ühehäälselt. kui reegleid ei täideta, peab karistusi rakendama palju varem ja need peavad olema ulatuslikumad nad ei peaks tegelema ainult liigse võr-, liigsete võramääradega, vaid rakenduma ka siis, kui riigid ei saavuta piisavalt edu keskpikkade eelarve eesmärkide täitmisel. tuleb mõelda ka ulatuslikumate finantssanktsioonide rakendamise peale koos mittefinants- ja protseduuriliste sanktsioonidega, nagu näiteks rangemad öö, äh, aruandlusnõuded või isegi hääleõiguse piiramine või peatamine. teine valdkond on võib-olla Euroopa Liidu ja euroala puhul üsna uudne, aga Euroopa Keskpank on seda Eurogrupis rõhutanud juba alates vähemalt kahe tuhande viiendast aastast. nimelt poliitikate seire säilitamaks Euroopa sisene ja väline konkurentsivõime, poliitikad, poliitikate seire, mis aitaks tõsta tootlikkust, äh, suurendada inimeste oskusi ja ettevõtete konkurentsivõimet. Need poliitikad lähevad äh, kaugemale kaubandussektorist, nad peavad hõlmama ka teisi, kaasa arvatud avalikku sektorit. sest ka see sektor vastutab ju majanduse kui terviku konkurentsivõime eest. palkade ja kulude korra, äh, korralik haldamine konkurentsivõimelises äh, keskkonnas peaks olema meie üldisema makromajandusliku seire osaks. miks peaks konkurentsivõime olema meie tähelepanu keskmes? see ei tulene ainult sellest, et et majandused peaksid ajama ekspordipõhist poliitikat või suurendama oma rahvusvahelist turuosa. põhjus on Äh, nimelt selles, et äh, rahaliidu sees tähendab see ka hindade ja, ja kulude, kuluarengute jätkusuutlikkust. mul on väga hea meel, et eelmisel neljapäeval Euroopa Ülemkogu kinnitas, äh, et tuleb paika panna seirevõrgustik selles valdkonnas, kogu kogemused selles valdkonnas on nii liikmesriikidele kui tervele rahaliidule väga olulised. nagu ka eelarve järelevalve puhul peab see raamistik paika äh, äh, tegelema nii sihtotstarbelise kui ka diferentseeritud seirega ja järelmeetmetega. riikide puhul, kelle konkurentsivõime märkimisväärselt väheneb, peaks seire kestma järel, järjest äh, sügavamalt ja detailsemalt. meil on tarvis rohkem ad hoc aruandlust, ri-, erinevaid sihtotstarbelisi missioone riikidesse, poliitikasoovitusi, reegleid, vastastikust survet ja nii edasi. et süsteem toimuks, peab meil olema läbipaistev ja tõhus käivitusmehhanism, mis läbi saab välja selgitada haavatavaid ähm, sektoreid. see peab põhinema lähedalt seirel ja aruandlusel nii komisjoni äh, kui ka EKP poolt. eksperdid peaksid äh, välja töötama erinevad aspektid selle kompleksse temaatika puhul ning samuti indikaatorid. kui me suudame paika panna tõhusa seiresüsteemi ja kohanemisvõrgustikud nii meie eelarve kui konkurentsipoliitikate jaoks ja kui me suudame tagada ka piis-, piisava määrustiku taseme, mida meie finantssüsteemidel, mis läbi meie finantssüsteemid teeniksid meie reaalmajandust, mitte vastupidi, siis suudab Euroopa Li-, muutub Euroopa Liit ja meie rahaliit isegi tugevamaks, kui ta ennem kriisi oli. auväärsed parlamendisaadikud, kokkuvõtteks tahaksin ma öelda, et nüüd, kus me seilame läbi, läbi nende raskete aegade, peame me töötama kõvasti, kuid olema ka ambitsioonikad. see tähendab, et meie otsused peavad olema proportsionaalsed viiesaja miljoni kodanikuga ühisturg ja turg ja majandus- ja rahandusliit, kuhu kuulub kolmsada kolmkümmend miljonit kodanikku, mis on, mis on kõige suurema, suurem ja kõige arenenum majandus maailmas ja mis põhineb tugeval inim- ja sotsiaalkapitalil. seda ei saa mõõta läbi oma individuaalsete osapoolte nõrkuste. eriti majandus- ja rahaliidu puhul peavad poliitikategijad eelkõige keskenduma rahaliidu tasemel otsuste vastuvõtmisele. seetõttu ma tervitan vägagi parlamendi üleskutset ambitsioonide, ambitsioonikatele reformidele. Euroopa peab äh, kriisi ajal tegutsema. Teie, ma palun, et teie Euroopa Parlamendi saadikutena, kodanike esindajatena toetaksite äh, seda, sellist tegutsemist julgete reformide nimel, mida on tarvis. suur tänu uh,! Thank you, Mr Trichet, now we... suur tänu, härra Trichet. Läheme nüüd edasi küsimuste ja vastustega parlamendiliikmed ütlesid, et nemad eelistavad küsimusele kohe järgnevat vastust minutit, seega mm, härra Trichet saab paar minutit aega vastuteks ja siis saab ka nii teha, et esimese küsimusega ei pea parlamendiliikmed kohe kõike südamelt ära rääkima. Jean-Paul Gauzes, palun poolteist minutit. suur tänu, praesinaine, härra president, kõigepealt äh, lubage kõigepealt õnnitleda teid selle suurepärase töö puhul, mis te olete ära teinud nii rasketel aegadel äh, muidugi te võite loota Euroopa Parlamendil Normandias oma valimisringkonnas võin kindel olla, et Euroopa Parlamenti toetatakse samuti. ja nüüd tahaksin paari täpsustust nende meetmete kohta, mida rakendatakse makseraskustes riikide puhul. samuti samuti äh, tahaksin teada, milliseid riigivõlakirju kavatsete te osta, tähendab EKP kavatseb osta ja äh, äh, tahaksin teada, kas on olemas ka mingisugune EKP strateegia selleks ajaks, kui kriis juba meie selja taha jääb. tänan. suur tänu nende küsimuste eest rääkides inflatsionistlikust lähenemisest või mitte, nagu ma oma sissejuhatuses ütlesin, me e, arvestame kogu likviidsust, e, e, kui me valime meetmeid kogu programmi jaoks. me oleme öelnud ka nõukogu eelmisel kahel koosolekul, et meie rahanduspoliitikat saab kohandada, me kohandame ka oma intressimääru ning äh, me ei ole rahanduspoliitikat muutnud. pigem oleme me neutraliseerinud äh, kõik riskid mittekonventsionaalsetes programmides. annaksin teile ka ühe näite meil on umbes nelikümmend seitse miljardit eurot kogutud eelmisel nädalal, sel nädalal nelikümmend seitse pluss neli miljardit. me oleme saanud siis eh, eelnevatel nädalatel siis neli miljardit lisaks, kokku viiskümmend üks miljardit eurot, e-, euro, euro vastu. nüüd mittestandardsete programmide kohta peab ütlema, et loomulikult nende kestvus äh, on piiratud, praegusel hetkel ei saa ma äh, täpsemalt äh, teile öelda nende kohta midagi, aga need puudutavad loomulikult, need sõltuvad kõik ähm, meie turgudest, kus me neid kasutame. Jose Manuel, palun. suur tänu, Sharon. härra president, kui asjad lähevad halvasti, siis äh, inimesed ikkagi ütlevad, et äh, VKI-sid tuleb stimuleerida, teised ütlevad, et äh, majandusjuhtimist tuleb parandada, aga mis see majandusjuhtimine on, keegi täpselt ei tea. komisjoni president räägib artiklist sada kakskümmend üks ja sada kolmkümmend kuus, president Sarkozy on rääkinud Eurotsooni juhtimisest, mis läheb järjest rohkem valitsusjuhtide ja riigipeade kontrolli alla, teised ütlevad, et Euroopat peab Eurotsooni, Eurotsooni juhtima. et teised jälle ütlevad, et näete, Euroopa on jagatud Eurotsooniks ja teisejärguliseks tsooniks. E, e, Angela Merkel ütleb, et me peame karistama, et reegleid mitte täitnud reegleid äh, ning siis räägitakse veel järelevalve tõhustamisest, aga kuidas sanktsioone siiski tõhustada nende riikide puhul, kes ei täida reegleid? ühest küljest saab neid küll kasutada, aga teisest küljest eh, an-, annavad liikmesriigid ju neile finantsabi, et neid välja aidata. mida siis need sanktsioonid peaksid, peaksid tähendama? Riigikogi avatud koordineerimisraport ei ole meile mingisuguseid tulemusi andnud, me oleme konkurentsivõime kaotanud ja tundub, et ka kannatame praeguses kriisis palju rohkem kui teised. mida saaks siis teha, et sõnadelt tegudele minna? tänan. ma arvan, et kõigepealt peame aktsepteerima seda, stabiilsus- ja kasvupakti vaimu ja põhimõtteid ei ole täielikult respekteeritud, olen seda pidevalt rõhutanud Euroopa Parlamendis ja ma tean ka, et Euroopa Parlament jagab seda seisukohta, see on kahetsusväärne. olen teie ees alati öelnud, et kui meil on ühisraha ja kui meil ei ole kujunenud välja täielikku föderatsiooni, siis on meil vaja mingisugust ekvivalenti sellele tugevat raamistikku, mida meil praegu ei ole, sellepärast et meil ei ole poliitilist föderatsiooni. aga selle raamistiku asemel võiks olla meil stabiilsuse kasvupakt. kogemus on aga näidanud, et, et või kogemus on näidanud, et see oli väga tähtis, aga eh, kriisi tõttu seetõttu on välja tulnud, et me ei oleks pidanud mitte täielikult järgima stabiilsuse kasvupakti, muide osa liikmesriike on püüdnud mööndusi saada selle täitmisele, aga selge on nüüd, me oleme nüüd läbi teinud alates teisest maailmasõjast kõige äh, suurema majanduskriisi ja mm, seetõttu oleme aru saanud, mida tähendab meil stabiilsus ja kasvupakt ja nüüd on vaja tõesti olulist sammu edasi, et, et praegusest olukorrast välja tulla. esimese sammuna me peame tegema kõik vastavalt eh, teisesele õigusele, järelevalve, sanktsioonide, eh, reaktsioonikiiruse eh, suhtes just seda tuleb endal, tuleb meeles pidada. loomulikult pikemas perspektiivis võime ka mõelda, mida, võiks tähendada aluslepingu muutmine, aga praegusel hetkel kasutame ära sekundaarsed õigusaktid. suur tänu, proua Kratsa, järgmiseks. suur tänu, proua esinaine, härra president. kui te olete majanduskomisjonis käinud varem ja, ja märtsis rääkisite te, et Euroopa Keskpank ostab jätkuvalt Kreeka võlakirju. vaatamata Kreeka krediidireitingule. Moody's on alandanud Kreeka reitingut. Euroopa ametnike reaktsioon, arvestades Kreeka keerulist olukorda on ootuspärane. samuti räägiti Kreeka võlakirjade viieprotsendilisest allahindlusest. kas ma olen õigesti aru saanud sellest? mil-, milline võiks niisuguste meetmete mõju olla Kreeka likviidsuse vajadusele ja kui krediidireitingu agentuuridest rääkida, siis mil määral saavad nemad Euroopa Keskpanga poliitikat mõjutada? nagu te teadsite, riigi võlakirjade puhul kaalume me alati, kas nad meie tagatissüsteemiga sobivad ja vastavalt muidugi ka reitinguagentuuride otsustele. ma räägin siin riigi võlakirjadest, ainult riiklikest võlakirjadest. mis need otsused tähendavad? praegusel hetkel, kui me arvestame kõiki neid otsuseid, mis on tehtud viimase aja jooksul näiteks majandustaastamisprogrammi, mille Kreeka valitsus võttis vastu pärast IMF-iga läbirääkimisi, Euroopa Keskpangaga läbirääkimisi, arvestades otsuseid, mis on tehtud mitte ainult Ateenas, vaid ka neid otsuseid, mille on Rahvusvaheline Valuutafond vastu võtnud ning Euroopa pealinnades tehtud otsuseid, on objektiivselt võttes olukord siiski paranenud, arvestades Kreeka programmi tõsidust, võrreldes selle ajaga, kui äh, mingisugust programmi Kreekast polnud, Kreeka valitsuski polnud äh, mingeid otsuseid äh, muudatusteks ette võtnud ja ei olnud ka midagi Washingtonis ega Euroopa pealinnades otsustatud. samas kre-, krediidireiting Kreekale oli tollal parem kui praegu, kui objektiivselt võttes peaks olukord iseenesest parem olema, seega rohkem ma ei taha seda kommenteerida, aga järgmine küsimus, palun. Eduard Sikluna. härra Trichet ma mäletan, et te ütlesite, et eurotsoonidel ei ole probleeme, pigem on probleemid liikmesriikidel. kui see tõesti nii on, kas te ei nõustu sellega, et me peaksime stressiteste korraldama mitte ainult pankadele, aga ka liikmesriikide võlastsenaariumidele? näiteks iga paari aasta tagant peavad liikmesriigid teatud aruande esitama. ja kas te sellega seoses arvate ka, et äh, ühisraha kriteeriumidega mingeid probleeme ei ole, kas stabiilsuse kasvupakt on adekvaatne, et tulevikus kriise ära hoida? tänan. suur tänu. lubage mul kõigepealt öelda, et äh, kui stabiilsus ja kasvupakt oleks, kui pakti oleks täht-tähelt järgitud ja oleks järgitud ka pakti vaimu, siis oleks meie olukord praegu palju parem. arvestades finantskriisi intensiivsust globaalsel tasandil ei saa me öelda, et meie olukord on praegu stabiilne. jällegi, me peame õppima sellest, kuidas me oleme halvasti stabiilsuse ja kasvupakti rakendanud, aga õppima ka sellest, sellest tõelisest stressitestist, mida me kõik praegu läbi elame. meil on vaja olulist hüpet, olulist arengut järelevalveraamistikus ja me võitleme selle eest, et tugevdataks nii fiskaalpoliitika järelevalvet, aga samuti ka konkurentsivõime näitajate järelevalvet. loomulikult räägin ma siin eelkõige ühisraha alast, aga järelevalve peab paranema ja, ja koordineerimine peab paranema kogu kahekümne seitsme liikmesriigi raames, sest meil on tegemist ühisturuga ja ühisturg on üksus, mis peab korrektselt toimima ja loomulikult kahekümne seitsme liikmesriigi siseselt tuleb eelkõige ühisrahatsooni kuueteistkümne liikmesriigi tööd koordineerida. härra Sanchez Presedo, suur tänu. ma tahaksin ka tänada teid, härra president, viimastel kuudel tehtud töö eest. arvan, et see on positiivselt mõjunud Euroopa Liidule fiskaaljärelevalve ja konkurentsinäitajad, mille te tõstatasite, on seotud majanduse koordineerimisega. see ei puuduta mitte ainult liikmesriike, vaid äh, ka seda, kuidas me defineerime majanduskasvu, milline on Euroopa tasandi strateegia. konkurentsivõimest rääkides ei pea äh, rääkima me igast liikmesriigist eraldi, vaid pigem ühtsusest, ühtlustamisest ja seostama konkurentsiga, äh, äh, konkurentsivõime koordineerimist fiskaalkoordineerimisega Euroopa rahapoliitika soodustab eelkõige liik-, likviidsust, aga minu meelest on see teatud mõttes diskrimineeriv. kas ei oleks õige diferentseerida meie fiskaalpoliitikat ja pöörata tähelepanu spetsiifilistele probleemidele kui me ei koordineeri oma poliitikaid, ilmselt seisavad meil siis uued probleemid ees. tänan. suur tänu. rahapoliitika puhul tahaksin öelda, et meie mandaat on väga selge. me peame tagama kolmesaja kolmekümnele elanikule hinnastabiilsuse. kaaskodanikud kuueteistkümnes liikmesriigis peavad saama hinnastabiilsuse garanteeritud. mida me selleks oleme teinud? kui ma nüüd arvutan, milline on keskmine aastane inflatsioon olnud ühe, viimase üheteist ja poole aasta jooksul, siis jõuan väga täpse arvuni üks koma üheksakümmend kaheksa protsenti. üks koma üheksakümmend kaheksa protsenti oli siis keskmine inflatsioon viimase üheteist ja poole aasta jooksul euroalal, alates sellest, kui euroalal loodi. pean ütlema, et see vastab täpselt meie hinnastabiilsuse äh, äh, kriteeriumidele umbes kaks protsenti ja alates teisest maailmasõjast alates peab ütlema on äh, see kõige parem saavutus. nüüd äh, euroala prognooside järgi jääb meie kaheteistaastane keskmine inflatsioon umbeks ühe koma üheksakümne kuue protsendi juurde, sõltuvalt siis tõlgendustest, aga see ongi äh, meie põhikohustus. meie kaaskodanikud teavad, et nad võivad meie peale loota, et keskmises ja pikemas perspektiivis on hinnaperspektiiv garant-, eh, hinnastabiilsus garanteeritud. olenemata sellest, mis juhtub. see on meie reaalne mandaat, me peame seda kohustust täitma fiskaalpoliitika on suurepärane, siis see teeb meie elu lihtsalt äh, lihtsamaks. ja kui meie fiskaalpoliitika äh,, poliitikal ei lähe nii hästi nagu praegu, mõnedel riikidel läheb paremini kui äh,, kui teistel, on meil äh, hinna stabiilsuse tagamine keerulisem, aga meie kohustus on seda teha ja me peame ka vaatlejad, kodanikke veenma selles, ka investoreid veenma selles, et ka tulevatel aastatel garanteerime me hinnastabiilsuse ja nii ka läheb. praegusel hetkel on inflatsiooni ootused vastavuses prognoosidega. ja see on mm, Euroopa Keskpanga üks plusse võib-olla saavutused ei ole meil olnud kõige paremad, aga me oleme usaldusväärsed olnud, mis puudutab hinnastabiilsuse garanteerimist. me peame mis tahes olukorras jääma kindlaks oma kohustustele ja kui me oma tööd ei suuda teha sõltumatult igas olukorras, siis äh, ei saaks me ka tagada inflatsiooni äh, prognoose ja ilmselt ka ei vastaks Euroopa kodanike ootustele ega ka Euroopa rahvaesindajate otsustele. Silvi. Silvi, palun. suur tänu. härra president, äh, alates sellest, kui me viimati kohtusime, on palju eh, toimunud, te olete rääkinud majan-, Eurotsooni majandusjuhtimise tõhustamisest ja eh, tahaksin siin tõstatada ühe poliitilise delikaatse küsimuse. võib-olla olete vahe üksi eh, nendes küsimustes, võib-olla on teil abi vaja võib võib-olla on vaja teil otsuseid ühiselt vastu võtta koos Brüsseliga, et te räägite siin sõltumatust, kontrolli, eelarve kontrolli agentuurist näiteks, see võib olla Euroopa Komisjon või, või mingisugune eraldi komisjon, aga kas teil ei ole muljet, et ähm, me väldime praegu äh, uute asutuste loomist, äh, sest äh, me peame arvestama praegu, praegust äh, õiguspädevust, äh, erinevate ametite pädevusi, aga komisjon vastutab Euroopa Parlamendi ees ja, ja volinikega tuleb dialoogi pida, pidada. aga mida saaks nüüd Euroopa Parlament ära teha selles töös, äh, lisaks sellele, et me konsulteerime rahvusparlamentidega nende prioriteetide osas, aga võib-olla me saaksime ka Eurotsoonis rohkem vastutust jagada. suur tänu. tõesti, eh, meie viimasest kohtumisest on, eh, on palju juhtunud. nüüd eh, keskpanga dokumendi punktis number kuus, mis edastati ka Van Rompuy komisjonile, on öeldud, et arvestades, et see sõltumatu eelarve kontrolliasutus peab eelkõige eh, diagnoosima eelarve arenguid erinevates Eurotsooni liikmesriikides ning eh, peab võimaldama ka pidevat olukorra seiret eh, siis äh, sellest tuleneb, et, et äh, me eelistame selle sõltumatu ameti kuulumist Euroopa Komisjoni juurde. ühest küljest see võiks olla niisugune asutus Euroopa Komisjonis, mis peab ka olema muidugi äh, sõltumatu selleks, et minna kuni lõpuni ja täielikult ära kasutada sekundaarse õiguse võimalusi, aga teisest küljest tahan öelda, et me ei taha ohustada Euroopa Komisjoni eh, mm, prioriteete. Eh, nimelt Euroopa Komisjonil on volitus hoiatusi esitada, eh, hoiatada liikmesriike ja teha ettepanekuid. see tähendab seda, et Euroopa Komisjoni äh, tehtud ettepanekuid ei saa, ei tohiks liikmesriigid äh, saada tagasi lükata. seega, nagu te äh, ähm, täiesti õigesti ütlesite, koordineerimine on väga oluline ja järelevalve skeem peab olema äh, vankumatu, väga hästi paigas ning see sõltumatu äh, asutus, mis jääb Euroopa Komisjoni alluvusse, see on meie jaoks väga tähtis, muidugi kui me nüüd Kreekast räägime, siis me ei saa endale lubada veel kord sellise stsenaariumi kordumist, see tähendab seda, et meil ei, meil puudus olukor-, reaalse olukorra hinnang. suur tänu! suur tänu, Keis Swinburne! suur tänu, proua esinaine, suur tänu, härra Trichet, teie sõnade eest. võttes arvesse, kui palju on muutunud võrreldes selle ajaga, kui te paar kuud tagasi siin käisite, on keeruline küsida küsimust ainult ühe teema kohta, aga võttes arvesse, et Hiina keskpank kol-, laupäeval teatas, et nad lõpetavad jüääni sidumise USA dollariga siis milline on selle otsuse mõju teie arvates Eurotsoonile ja majanduskasvu äh, võimalustele? ja see, kas see võib mõjutada ka hinnaindekseid või, ja inflatsiooni või deflatsiooni Eurotsoonis ning kas mõni mitte Eurotsooni kuluv majandus äh, kannatab ebaproportsionaalselt palju, kuna sinna imporditakse palju Hiina tooteid? ma arvan, et Hiina võimude otsus on hea. see on meie arvates kooskõlas ka Hiina ja Hiina majanduse ja majanduskasvu huvidega ning see on ka Hiina partnerite ülemaailmse majanduse huvides. seeläbi suureneb stabiilsus ja jõukus loodetavasti üle maailma kõigi kaubanduspartnerite suhtes. me oleme koos härra Junckeri erinevate volinike ja erinevate volinikega Hiinas külas, Hiinat külastades seda küsimust mitmeid kordi arutanud, arengud liiguvad õiges suunas ja minu arvates on see kindlasti hea otsus. Thank you, Philip Lambert. suur tänu, Philip Lambert. härra president eelmine kord, kui te käisite siin, siis te ütlesite, et ärge võtke vä-, liiga jõuliselt äh, kriisist väljumist, Äh, äh, väljumisstrateegiat kasutusele ja nüüd ähm, muide oleme nõus teiega, olukord on tõsine ja me arvame, et Euroopa äh, Keskpank peaks siiski eelarve tasakaalu kohta meile juhised andma, see, liikmesriikide valitsused järgivad seda, mida teie nõuate ja ütlete, aga ühest küljest Äh, nõutakse liikmesriikide sotsiaalset ühtsust ja teisest küljest ka äh, e, e, investeeringuid tulevikku, seega äh, mm, kui me nüüd väga karme mm, kärpeid teeme, siis see halvab meie investeerimisvõimet, ühest küljest räägite te kulude kontrollimisest ja jär-, tugevast järelevalvest eelarve puhul, aga teisest küljest teatud liikmesriigid muide Äh, ähm, äh, kui nad kärbeid teevad, äh, vähendavad teiste naaberriikide finantstulusid ja kuidas me saaksime siis fiskaalkoostööd tõhustada, see on minu meelest väga oluline ja minu arvates on tegemist poliitilise küsimusega. praeguses olukorras, mis on sarnane peaaegu kõigile Eurotsooni ja Euroopa Liidu eh, riikidele, aga mitte ainult, kogu nii-öelda arenenud tööstusriikide jaoks on olukord sarnane, on jätkusuutliku mm, olukorra juurde tagasi jõudmine väga tähtis, see ei räägi vastu äh, majanduskasvule ja selleks, et äh, on vaja töökohti luua ja majandust tõhustada, miks? sellepärast, et kui ettevõtted, äh, leibkonnad, investeerijad ei usu, et riigid saavad oma eelarve üle, arengu üle kontrolli tagasi, siis tekib rahva seas hirm. loomulikult me ei saa piisavalt äh, tarbida, et, äh, et tootmist tõhutada, investeerijad hakkavad kahtlema ja investorid teavad, et ähm, neil tekib raskusi, samas hakatakse nõudma äh, kõrgemat intressi invest- äh,, laenude puhul. seetõttu seetõttu eh, pean ütlema, et need probleemid ei ole mitte ainult Euroopa või Eurotsooni probleemid, need puudutavad kõiki arenenud riike üldiselt. seetõttu peab ütlema, et kõik lähenevad probleemidele erinevalt, aga kõik soovivad eh, usalduse taastamist nii leibkondade, ettevõtete kui ka investorite seas seetõttu on vaja konsolideerida majanduskasvu ja eelarve kontrolli. muide, parlament, komisjon ja kontroll on tegelenud nende küsimustega tõsiselt. nüüd vaat-, vaat-, võrreldes SKT-d äh, ja riik, riiklikke kulutusi liikmesriigiti, siis ähm, tuleb kindlasti harmon-, harmoneerida fiskaalpoliitikat, e, samas e, kuigi kõik e, liikmesriigid teoreetiliselt seda soovivad, ei ole see võimalik just arvestades neid erinevusi. aga siiski on vaja liikmesriikides eelarvekärpeid teha, see on üks eh, tegur, mis mõjutab juba fiskaalset harmoneerimist. suur tänu, härra president. tundub, et paljud Euroopa Komisjoni ja ka eh, siin selle komisjoni liikmed ja Euroopa Parlament süüdistavad krediidireitingu agentuure ja valuutaga spekuleerijaid, kes on tekitanud nüüd äh, liikmesriikidele võlgu. minu arvates on äh, olukorraga väga raske toime tulla, aga mind huvitavad teie seisukohad. sest äh, tegemist on põhimõttelise küsimusega, kui te näiteks lähete Arc de Triomphe'i juurde Pariisis ja, ja kohtute seal kolmejalalise hobusega, kes peab teistega võrdselt ähm, hobuste võidu ajamisel võistlema, keda te siis süüdistatakse, hobust, äh, seda, kes hobusega ratsutab, äh, vabandage, mina ei panusta hobuste võidu ajamisel ähm, ja ma ei käi ei Arc de Triomphi hobuste võidu ajamisel ega ka mujal, kuid äh, me siiski eeldame reitinguagentuuridelt mis on lahutamatu osa globaalsest finantssüsteemist pärast seda, mida me oleme näinud kahe tuhande kaheksandal ja kahe tuhande üheksandal aastal. et, et me ei soovi enam sellist protsüklilisust näha. ja teisest küljest reitinguagentuuridel peaks olema siiski soov finantsstabiilsusele kaasa aidata. kindlasti pole see nii, kui te praegu vaatate. muide, ma ei süüdista mitte kedagi, ma lihtsalt täheldan siin, et ähm, et me kõik soovime ju rohkem stabiilsust maailma finantssüsteemis. see on täiesti vaieldamatu aga mulle tundub, et teatud elemendid süsteemis mängivad in-, ebastabiilsuse, eba, ebastabiilsuse peale, aga G kakskümmend on kriisi intensiivistumisest alates just niisuguste küsimustega tegelnud, kõik see, mis te räägite reitinguagentuuride kohta, on õige ja tundub, et Äh, nad ei ole arvestanud kõiki elemente, mis väldiks protsüklilisust ja mis aitaks meil tagada finantsstabiilsust um,. I m still waiting for Mr Portage to get here. ma endiselt ootan, et härra Portage oma teisest komisjonist siia kohale jõuaks. lahendus. Noh, kas oleks võimalik, et äh, me veel natukene ootame, sellepärast et äh, peab veel tegema oma raportori kokkuvõtte, oma raporti kokkuvõtte? okei okay,, that's, that, that, that's. olgu. järgmisena siis härra Stolojan. Äh, proua esinaine, suur tänu. kaks aastat tagasi siinsamas majanduskomisjonis rääkisite te võimalikest tuleviku inflatsiooniga seotud survete trendidest. Teil oli kaks aastat tagasi oma prognoosides õigus ja ma õnnitlen teid ja Euroopa Keskpanka selle puhul. minu küsimus on järgmine. Te äh, ostate Eurotsoonis praegustes tingimustes valitsuste võlakirju. aga kui mõni Eurotsoonist välja jääv riik oleks samasuguses olukorras, mis, mistõttu te rakendasite selle programmi, kas te teeksite sedasama? meie ei hakka midagi teistele keskpankadele ette kirjutama kui selliseid otsuseid vastu võetakse, on tegemist paljude erinevate faktoritega, mida tuleb arvesse võtta. me tegime midagi, mida varem polnud tehtud. teised keskpangad, kes selliseid samme olid astunud olid seda teinud üldise kvantitatiivse olukorra kergendamise programmi raames. Nad suurendasid ka majanduse likviidsust, aga meie seda ei teinud. meie soov oli aidata taastada normaalsem rahanduspoliitika meha-, läbipaistvusmehhanism euro, euroala sees alati tuleb arvesse võtta olukorra eripära. ja ma kordan, mina selliseid soovitusi vastuseks teile siis kunagi tegema ei hakka. suur tänu, Astrid Lulling. suur tänu, härra Trichet. kui mul oleks aega, ma esitaksin teile äh, komment-, äh, küsimusi ka äh, tänases liberatsioonis Äh, avaldatud artikli kohta, kus räägiti ähm, Bundespanga presidendist, kes soovib teie järeltulijaks saada ülbelt. kuidas teie kommenteeriks tema lähenemisi nendel teemadel, mida teie käsitlesite? nüüd äh, teiseks, te rääkisite, et Euroopa Liidul on vaja eelarveföderatsiooni, kasutan teie äh, sõnu, eh, see föderatsioon peaks siis eelarvepoliitikat kontrollima, aga kuidas eelarveföderatsioon sobitub majandushalduse ja majandusjuhtimise debatti? võib-olla see, eh, need kaks asja on üks ja seesama, teie arvate, et nad on erinevad mm, majandusjuhtimise tõhustamine puudutab või tõstatab jälle institutsionaalse debati, nagu te teate, osad soovivad seda, et äh, valitsustevaheline lähenemine prevaleeriks loogiliselt äh, siiski peaks aga Euroopa Komisjoni tugevdama, äh, sest me näeme, et Äh, liikmesriigid äh, katsuvad äh, kuidagi mööndusi saada nõudmistele, te teate ise viimaste aastate kogemusest rääkides eelarve föderatsioonist, siis ma ütlesin, et meil on vaja eelarve föderatsiooni ekvivalenti, meil ei ole veel poliitilist föderatsiooni välja kujunenud, meil on ühisraha, kuid poliitilist föderatsiooni ei ole ja seetõttu on meil vaja selliseid reegleid, mis on väga tõsised ja puudutavad eelarve kontrolli, seda ma nimetan eelarve föderatsiooniks, aga muidugi see ei ole iseenesest föderatsioon, aga eh, seetõttu eh, võitleme me selle eest, et eh, järelevalvet peaks tõhustama ja samuti peaks tõhustama konkurentsijärelevalvet ja tootmiskulusid Eurotsooni liikmesriikides, kus siis kasutatakse ühisraha. Need on meie mõtted, ma räägin siin äh, panga nõukogu nimel, me soovime, et äh, tõesti kvalitatiivselt tõhustataks eelarvepoliitika ja konkurentsipoliitika järelevalvet. nagu ma ütlesin, äh, me peame ära kasutama maksimaalselt äh, teises õiguse võimalusi, sest äh, me ei soovi nüüd kiirustada ja äh, minna kohe aluslepingute muutmise juurde. valitsustevaheline loogika, millest te rääkisite, äh, seda tuleb tõesti vaadelda seoses Euroopa Komisjoni rolliga ja nõukogu rolliga ka, ka neil on oma roll mängida, aga tõesti, me ei ole äh, praegu veel äh, või me ei ole praegu siiski ähm, valitsusvahelise loogika raames, sest me tahame siiski ühenduse meetodit kasutada, kus on nii komisjonil kui nõukogul oma sõna öelda ja samas peab ütlema, et partneri järelevalve on väga tähtis, tähtis ka Eurotsoonis. muide, rääkides sellest äh, artiklist, millest teie kõnelesite, ma ei taha seda kommenteerida, aga tõesti, te, te võite ise lugeda Die Welti. Karin Valkan-Kool. suur tänu, proua president, esinaine. kõigepealt härra president Trichet sooviksin teid kõigepealt kiita. kiita selle eest, et nendel äh, rasketel aegadel olete EKP-d tõesti suutnud äh, nii hästi juhtida ja olete saanud ka äh, tugevalt panustada stabiilsus- ja kasvupakti aruteludesse Te ütlesite, et Ähm, ettevõtted endiselt ähm, ei võta piisavalt laenu, aga nad vajavad ka äh, seda ka kasvamiseks ja ka äh, pangad vajavad siiski likviidsust ja see on äh, seotud ka ju ettevõtetele laenude andmisega. me ootame ära ka praegu niinimetatud stressi ähm, testi tulemused mida EKP kavatseb teha, kui te näete, et pankadel on äh, maksujõulisusega äh, probleeme? või kavatsete siis jällegi äh, kasutada riigi võlakirju? või, või kavatsetakse ümber vaadata ettevõtetele vahendite hankimine? mida tehakse siis, kui likviidsusega tekib probleeme, kui stressitest seda näitab? Uh, first of all, as regards the growth of uh... kõigepealt, mis puudutab uh, laenude küsimust uh, erasektoris. kui arvestada sellega, et seal on äh, kaks ähm, elementi maksmata võlgades, äh, positiivne ja negatiivne. ja me oleme alati äh, näinud, et kui olukord on olnud pikemat aega väga keeruline, siis siis äh, äh, maksmata äh, võlgade puhul on nii majapidamis- kui ka ettevõtete näitajad samad pluss siis selle kaks koma viis protsenti. meie arvestame sellega, et ettevõtete võlad võlgade olukord paraneb progressiivselt, igal juhul sellega me oleme praegu arvestanud. loomulikult me palume, et pangad teeksid oma tööd, mis tähendas, et nad leiaksid lahenduse ja siin on tegu tõesti väga olulise sõnumiga, nad teavad sellest, sellepärast et me meenutame neile seda pidevalt ja me ka vaatame, mida keskpangad teevad. ma ei räägi siin mitte ainult EKP ja Eurotsooni keskpankade nimel, vaid ma Äh, äh, räägin ka sellest, mida on teinud teised keskpangad Euroopa liikmesriikides. me peame äh, vaatama nii standardseid kui ka mittestandardseid meetmeid kuid me peame seda väga olulist sõnumit pidevalt edastama ning ähm, me teame, et see sõnum tuleb väga paljudest sektoritest ja ka parlamentidest. seetõttu pankade äh, tegevus on äärmiselt oluline ja ka oluline ka reaalse majanduse jaoks. mis puudutab nüüd stressitesti, siis te teate, et viimane ülemkogu otsustas et stressitesti tulemused ka avalikustatakse. meie arvame, et tegu on väga olulise otsusega, väga oluline otsus nõukogu poolt. ja me loomulikult kutsume üles äh, kõik osapooled oleksid väga aktiivsed ja et nad, äh, et nad näitaksid ka Te teate, et järelevalve on riiklikul tasemel samuti käimas, et nad, et kõik osapooled näitaksid, et nad, et neil oleksid ka vastavad lahendused olemas, kui on vaja lahendusi leida nendele äh, probleemidele, mis tulevad välja stressitestiga. kõike seda koordineerib SEPS ja ka meie ise panustame sellesse töösse, ka komisjon. tegu on väga olulise, tõsise ähm, tegevusega siin on tegu ähm, väga olulise tegevusega, mis tuleb ka väga ähm, professionaalselt läbi viia, suur tänu. Äh. suur tänu ja härra Van Gogh. härra president, tahaksin äh, avaldada toetust teie otsusele, äh, mis puudutab teatud liikmesriikide võlgu, see äh, võimaldab võlgade finantseerimise allikaid mitmekesistada ning vältida deflatsiooni. inflatsiooniriski praegu ei ole, Mm, tootmiskulud on madalad, äh, inflatsioon on jäänud umbes ühe protsendi juurde äh, ja palgakulutuste ootused on jäänud äh, samaks, aga nüüd rääkides eelarve ja rahapoliitika koordineerimisest, puudutab teie ettepanek piiravat eelarvepoliitikat selleks, et kriisist väljuda, aga investeeringud on praegu siiski äh, olulised, arvestades äh, intressimääru ja, ja samas me ei tohiks langeda äh, likviidsuse äh, lõksu kui äh, liiga vara nõutakse selliseid äh, rangeid meetmeid ja soovitatakse neid kasutusele võtma, kas see ei takistaks, takista meil äh, kriisist väljatulekut? tahaksin kõigepealt öelda teile, et nagu te isegi olete näinud, me kasutame ära kogu likviidsust, mis me saame võlakirjade ostust, me e, e, võtame euro, euro vastu neid võlakirju ja e, teiseks teie kirjeldus praegusele olukorrale ja arvestades mitmeid eurotsooni, aga ka väljaspool eurotsooni mm, toimunud arenguid, peab arvestama, et äh, hirmutunne äh, mängib praegu majanduskasvu ja kriisist väljatuleku vastu. nii investorid tunnevad ebakindlust kui äh, tavakodanikud ja seetõttu et ähm, on eelarvepoliitika, mis teie arvates on piirav, siiski selline, Eh, mis peab inspireerima või, või tekitama eh, usaldust kodanike, ettevõtete ja investorite seas, nii et me jõuaksime jätkusuutlikusse olukorda juba eh, keskpikas perspektiivis. kui praeguseid poliitikaid ei korrigeerita, siis me ei saavuta jätkusuutlikku olukorda mm, arvestades siiski kõiki raskusi majanduskasvu taastamisel. mina kvalifitseeriksin seda poliitikat pigem arukaks poliitikaks, jõudmaks tagasi ähm, äh, nii-öelda terve mõistuse alusel toimiva eelarvepoliitika juurde. suur tänu, proua Padimata suur tänu, proua esinejana, härra Trichet. väga detailselt ja üksikasjalikult kirjeldasite kõiki neid põhjusi, mis andsid põhjuse EKP-le otsuse langetamiseks, mis puudutab siis riigivõlgade ülesostmist ja te väga äh, põhjalikult reageerisite ka kriitikale, mida äh, tuli selle otsuse osas. Te ütlesite, et tegu oli otsusega, mis äh, peaks kehtima ainult äh, piiratul määral. ja ma sooviksin ka teada, kas te oskate öelda, et kui kaua see meede peaks äh, eksisteerima? see on äärmiselt oluline ka järgnevatele sammudele, mida me kavatseme võtta. kas te näiteks toetate ka seda ideed, et luuakse spetsiaalne Euroopa mehhanism, spetsiaalne Euroopa agentuur, millel oleks võimalik üles osta riigivõlgu? ja et see kehtiks äh, ja et kõikidele Eurotsooni riikidele loodaks, loodaks siis samasugune lähtepositsioon. Te rääkisite ka piisavast kapitalist ähm, majanduskriisist välja tulemises, kas siis sekkumine sekundaarsel äh, turul äh, tähendaski sellise asutuse loomist? tänan. On the first question you have asked I would say that uh, esimesele küsimusele vastaksin järgmist. kõigi mittestandardsete meetmete puhul on nii, näiteks see, et me võimaldame siin likviidsust teatud intressimääraga teatud perioodil. niisugused meetmed võeti kasutusele seoses kriisi intensiivistumisega alates kahe tuhande kaheksanda aasta septembrist, ma olen siin neid mittestandardseid meetmeid ka nimetanud. Äh, samuti oleme me aktiveerinud lep-, krediidivõõla vahetuslepingute programmi USA-ga. kõik need meetmed on nii-öelda ebastandardsed, neid, nende kasutamist ei jätkata need on ajaliselt piiratud meetmed. Need meetmed ei ole pikema perspektiivi meetmed, kui neid karakteriseerida. aga kui ma nüüd õigesti aru sain, te küsisite riigi võlakirjade kohta, mis võiksid olla eh, nii-öelda Euroopa võlakirjad. Euroopa Keskpank, nagu te teate, ei ole selle poolt, et eh, luua mingeid Euroopa võlakirju, eh, mida garanteeriks siis liikmesriigid. ma arvan, praeguses olukorras ei ole see asjakohane, kuigi teatud hääled Äh, kutsuvad üles seda tegema, see siiski ei ole Euroopa äh, Keskpanga positsioon ja äh, samas on erinevad parlamendid oma ettepanekuid teinud garantiide suhtes meie arvates on see, mis praegu on juba ette võetud, et midagi, mida tuleb tähelepanelikult jälgida, sest tegemist on ju kriisihaldamisraamistikuga. see puudutab ka ühte neist kolmest punktist, millega tegeleb Van Rompuy äh, komisjon. nagu ma oma sissejuhatuses äh, rääkisin, äh, Van Rompuy äh, komisjon küll tegeleb küsimustega, aga kriisi ohjamisraamistikku ei ole veel arutusele võetud. Raimond, palun, on järgmine küsimus. minister Trichet, Dominique Strauss-Kahn, set six... suur tänu, Dominique Strauss-Kahn ütles pool aastat tagasi, et äh, panganduskriis ei pruugi olla läbi. nimelt on palju peidetud äh, kahjusid, mis on bilansis veel peidus, need võivad jõuda kuni viiekümne protsendini. ja Euroopas olevat see protsent palju suurem kui USA-s. mida teie sellest arvate? teine küsimus. eurotsoonis ei ole Hispaania pangad veel ühegi üles tunnistanud, et nad on midagi kaotanud. Hispaania keskpanga juht ütles kolm kuud tagasi, et Hispaania pankade investeeringud kinnisvaraturule äh, oli umbes, olid umbes nelisada kaheksakümmend miljonit eurot, mis märgistab, mär-, äh, muudab, märki-, moodustab märkimisväärse osa Hispaania SKT-st. kommertskoja juht Hispaanias ütles kolm kuud tagasi, et vähemalt kakskümmend viis protsenti sellest ähm, summast on igavesti äh, kadunud kuidas te kommenteeriksite seda arvesse võttes Hispaania päästufondi? kas te arvate, et selline lahendus, mis taga, et lahendus, mis tagaks rekapitaliseerimise ja läbipaistvuse, oleks praegusest fondist parem, sest sest läbipaistvus praeguses programmis napib. suur tänu, esimene küsimus. mul ei olegi midagi eriti öelda minu arvates äh, USA ja Euroopa Liidu vahel erilisi erinevusi pankade kaotuste või nende peitmise vahel ei ole. Need kaks majandust muidugi rahastavad oma majandusi erinevalt, meie teeme seda teatavasti läbi kommertspankade peamiselt USA-s, aga toimub see läbi turgude suuresti seega on, tuleb arvesse võtta ka neid struktuurseid erinevusi. aga suuremaid erinevusi sisulisi nende kahe vahel ei ole. samuti, nagu ma juba ütlesin, mu, ma usun, et see Euroopa valitsuste poolt äh, paika pandud stressitest äh, saab olema väga oluline ja see, mida Hispaania võimud praegusel ajal on ette võtnud, nimelt et nad osalevad Euroopa tasemel stressitestis, et seda tehakse silmas pidades täielikku läbipaistvust ja tuleb tunnistada, et tead-, ja tuleb silmas pidada ka, et teatud juhtudel on olukord parem, kui eeldatakse ja teatud juhtudel on tarvis leida ka vajalikud lahendused. suur tänu. härra Portas. Eh, suur tänu. minu esimene küsimus ma ei suuda mõista eh, seda vastust, mille te andsite eurovõlakirjade kohta. arvatakse, et see ei ole asjakohane. miks? mina mäletan, et kahe tuhande kaheksanda aasta juulis Euroopa Keskpank siiski eh, fikseeris intressimäära viie protsendi äh, juurde ning äh, kuni oktoobrini keeldus selle alandamisest. mul on äh, vaja põhjendatud vastuseid. mitte lihtsalt, et see pole asjakohane. ning teiseks, kui nüüd euro, e-, eurovõlakirju annaks välja Euroopa Investeerimispank, mis te sellest arvate? ja järgmiseks Van Rompuy komisjon äh, uuris seda äh, viimast suurt paketti, mis puudutas liikmesriikide eelarve kontrolli. aga ma ei saa sellest aru kuidas äh, saab kohustuslikuks teha oma eelarve, eelarve aruandluse. kas see vastab üldse aluslepingule? Uh, I hope that I fully understood. ma loodan, et ma teie teist küsimust ikka õigesti mõistsin, ma pole küll päris kindel. esimene küsimus. ma kordan Euroopa Keskpanga pikemaajaline seisukoht on juba, et meie raamistik, raamistiku toimimine põhineb tugevdatud seirel. tuleb rakendada ka viimase kriisi õppetunde ja tuleb rangemalt kinni pidada ka stabiilsus- ja kasvupaktist meie jaoks oli see põhimõttelise tähtsusega. teisalt valitsused peavad ise vastutama oma eelarvepoliitika eest, oma investorite ees, nii sisemaiselt kui rahvusvaheliselt. seeläbi saame me me senini saime enam-vähem olla kindlad, et meie liit funktsioneeris enam-vähem, aga samus, samas tuli ju tunnistada, et stabiilsus- ja kasvupakti täielikult ei austatud ja see viga tuleb kindlasti parandada. aga eurovõlakirjade asjus me oma arvamust pole muutnud ja eurovõlakirjade küsimus tegelikult küsi-, problemaatikat ei muuda mis puudutab teist küsimust, siis see oli vist Euroopa semestrile suunatud, aga ma pole päris kindel. kui me soovime, et see vastastikune sõltuvus, mis tähendab ka ühtse valuuta alas kohu-, ühiste kohustuste täitmist. kui me soovime seda vastastikust sõltuvust, siis selleks tuleb üle vaadata erinevad poliitikad sõltumatute institutsioonide poolt, komisjoni ja kõikide osapoolte poolt. see on hädavajalik, kui me seda ei tee, siis tekivadki sellised sõltuvussuhted, mida praegu võib täheldada tuleb ju lõpuks mõista, et meie saatus on ühine ühisraha valdkonnas. me jagame ühist saatust. suur tänu, Markus! suur tänu, proua esineja! härra Trichet! mul ei ole sellist tunnet, et meil oleks siin vähe eksperte eksperte, kes saaksid vaadata mm, riigieelarved üle. kuid praegu, praegune poliitiline organ ehk siis finantsministrid pea, peaksid vaatama peale eelarvete vaatamist, et kas, kas, kas kõikidest eeskirjadest on kinni peetud, nimelt kas sellest kolmest protsendi määrast on kinni peetud. nii et nad peaksid ka vaatama, kas, kus nad ise täpselt on vastutavad ja ma ütleksin, et nad on olnud väga äh, sõbralikud oma vastutuse suhtes. nüüd, mis puudutab äh, ülevaateid, siis tekib küsimus, et kas ka mitte komisjon ei ole liiga poliitiline, kas mitte pealinnad liiga palju survet siin ei äh, avalda selleks, et selle asemel, et korralikke otsuseid koostada. nüüd meil on olemas ka EKP ja kui ma olen lepingust õigesti aru saanud, siis peaks äh, Keskpank olema äh, sõltumatu institutsioon. kas mitte EKP kui neutraalse instantsi jaoks ei peaks olema põhirolliks mäng-, siin suuremat äh, mõju avaldada selle asemel, et lihtsalt siin mingisuguseid hinnanguid äh, teha. et millist äh, rolli te näete EKP-l? Thank you, thank you very much. First of all I would say that uh, suur tänu. kõigepealt see, mis te ütlesite ennetustöö olulisuse kohta, see on ka minu jaoks kriitilise tähtsusega kui me tegeleme otsustega alles pärast nende vastuvõtmist, siis me ei saa korrektselt, korrektselt töötada. seetõttu valdkondades, kus me peame veel palju eh, ette võtma, peame me saavutama teatud peaaegu automaatse tegutsemise näiteks eelarvepoliitika puhul saavutamaks meie keskpika perspektiivi eesmärgid. niisiis, me peame tegutsema ammu enne, kui tekivad need kolme protsendi probleemid, niisiis kui keskpika perspektiivi eesmärke, kohustusi ei täideta, peaks peaaegu automaatselt käivituma mingi karistuste süsteem aga ma nõustun teiega täiesti, et äh, kui tegutseda pärast äh, sündmuse asetleidmist, äh, on olukord palju keerulisem. samuti peab olema meil peaaegu automaatne, automaatselt käivitussüsteem, kui reegleid otseselt ei ole täidetud. seda on meil õpetanud ka stabiilsuse kasvupakti täitmise varasem jälgimine me oleme alati arvanud, et me oleme protsessi osaks me oleme valmis tegutsema. praegusel hetkel on välja tuldud äh, uue kontseptsiooniga, et komisjon tegutseb äh, koos Euroopa Keskpangaga. Euroopa Keskpanga nõukogu on seda lähenemist toetanud. mis puudutab seda sõltumatut üksust, mis annab hinnangu ja seirab eelarvepoliitikaid, siis meie oleme öelnud, et soovitavalt võiks see olla komisjoni sees, aga samas peab ta olema ikkagi sõltumatu. suur tänu, Bernard! suur tänu, proua Sinane, mul on kolm lühikest küsimust. rahvusvaheline Pankade Liit kohtus just äh, Viinis ja minu arusaamist mööda seal löödi häirekella nimelt, et äh, majanduskasv on ohus, seal räägiti kuni kümnest miljonist äh, töökohast, äh, mis ähm, Euroopa Liidus, USA-s ja Jaapanis reguleerimismeetmete tõttu on ohtu sattunud. kas teie arvates on siin tegu lihtsalt paanika õhutamisega või on see täiesti õigustatud kommentaar ähm, Rahvusvahelise Pankade Liidu poolt? teine küsimus. riikide Äh, reitingute kohta. ma arvan, et EKP saab praegu kõige parema ülevaate selle kohta anda, milline on riikide finantsolukord. Äh, kas äh, teie saaksite ka näiteks EKP vastava reitinguagentuuri rajada? ja kolmandaks kuidas äh, teie hetkel äh, hindate ähm, Euroopa pankade olukorda, kas stabiilsus on tagatud? E <laughs> me äh, anname siin Euroopa Keskpangale palju erinevaid ülesandeid, tundub. härra Šuntes, kas teil on midagi öelda? ma soovisin lihtsalt hiljem küsimuse esitada. ma mainin lihtsalt asjaolu, et meil on see primaarne mandaat, mis on meile antud aluslepinguga Euroopa inimeste poolt, kes soovivad vägagi, et me tagame stabiilsuse. ja loomulikult ei unusta me kunagi. et me peame olema kompassi nõelaks. nüüd vastuseks teie küsimustele tõesti, kommertspankade hulgas võib sageli täheldada arusaama, et need reeglid, mille kallal me Basel kolme all töötame ja näiteks ka G kahekümne metodolo-, metodoloogial. kommertspangad kardavad, et need reeglid pärsivad majanduskasvu meie arvamus on järgmine, kõigepealt. on hädavajalik, et keskmises ja pikemas perspektiivis oleks meie finantssektor palju vastupidav meie jõupingutused kahe tuhande kaheksandal, üheksandal aastal on olnud üüratud. kui vaadata nüüd maksumaksjate riske mõlemal pool Atlant-, Atlandi ookeanit, siis see on kakskümmend seitse protsenti SKT-st, mõlemal pool. see on enam-vähem võrdne summa. see tähendab, et ülemaailmselt oli olukord ääretult morn pangad seda otseselt võib-olla ei mõistnudki. aga ametivõimud on üldiselt juba mõistnud, et kaks korda sellist asja ette ei võeta. majanduslanguse ajal jah, astuti need sammud, aga ma ei arva, et meie demokraatiad sellega teist korda nõustuks, te teate seda ise pareminigi me ei tohi las-, lubada, et selline olukord uuesti tekib. pangad peavad seda mõistma. samas on vahe üleminekuaja ja stabiilse korra vahel. me peame vaatama üle kõik reeglid, tagamaks, et meie süsteem on stabiilsem, vastupidavam ja samal ajal peame me tagama, et üleminekuperiood ei looks uusi probleeme, mis taksid, takistaksid majanduskasvu. nüüd teine küsimus. mina ei teeks küll ettepanekut ühekski kiireks lahenduseks reitinguagentuuride jaoks. tegemist on väga keeruka küsimusega me peame looma vähem protsüklilise süsteemi. aga ma pole päris kindel, kas me saame oma tegevusega asendada reitinguagentuure. ja kolmas küsimus, nagu te nägite, nägime me, et pankade vahel olid pinged ja ka seetõttu reaktiveerisime me need mittestandardsed meetmed. ja ma eeldan, et kõik need äh, juba tehtud ja tulevikus tehtud otsused võimaldavad meil naasta normaalsema pankadevahelise laenamise juurde. suur tänu, Sören! suur tänu, proua esinaine. armas härra Trichet. riigivõlakriis on järgmine faas üldisest finants- ja majanduskriisist. kahe tuhande seitsmendal aastal oli keskmine võlamäär alla kuue, natukene alla kuuekümne protsendi, mis oli selleks nõutud ülempiiriks kuigi on reeglid, et riigid ei tohi ületa kuutekümmet protsenti, siis, siis prognoosid näitavad, et kahe tuhande kümnendal aastal ületab keskmine riigivõla tase kaheksakümmend protsenti SKT-st. nagu me teame, kõige dramaatilisem on olukord Kreekas. eurotsooni valitsused on vastu võtnud otsuseid aidata Kreekat ja seeläbi päästa Euroopa meie kodanikud üldiselt arvavad, et olgu meie maksumaksjad pärast pankade päästmist, päästame nüüd terveid riike. milline on teie kui juhtiva isiku, kui targa inimese vastus meie kodanike korduvatele küsimustele? millised oleks teie arvates Kreeka ajutise eurotsoonist lahkumise tagajärjed ja selle tagajärjed, et kui ta uue, et ta saab naasta eurotsooni alles siis, kui ta on oma võla ja muud probleemid lahendanud. milline oleks teie arvates selle otsuse mõju Euroopale ja Eurotsoonile? mina seda mõtet otseselt ei toeta, aga tuleb tunnistada, et selliseid küsimusi esitatakse kogu aeg, kui äh, ma kohtun meie kodanikega, suur tänu! suur tänu! ma kuulasin ära, mis te rääkisite nüüd nendest kahekümne seitsmest liikmesriigist ja nende võlamäärast võrreldes, võrreldes SKT-ga. ma nõustun teiega, nagu juba öeldud, meil on riigieelarve probleemid Pole mõni ime, et tööstusriigid nagu Euroopa kakskümmend seitse liikmesriiki selliseid probleeme kogevad. kui vaadata G7, siis võib näha, et võlamäär SKT-st on keskmiselt kümme, kümme pool, üksteist protsenti. Euroopa Liit on üksusena, ühisüksusena on ähm, äh, äh, on alla selle määra, kui kõik, kogu, kõikide riikide võlg kokku liita, siis on see SKT-st kuus kuni seitse protsenti. teine küsimus ei ole väga keeruline välja mõelda, millised probleemid võivad tekkida, aga see on ainult spekulatsioon ja ma seda, sellest täks-, täpsemalt ei räägiks. suur tänu, Ivo Tšetšek. Äh, pani predsedkinje, äh, pane presidente ja proua esinaine, härra president. kõigepealt tervitan ma seda, kuidas te selgitasite riiklike võlakirjade probleeme täna siin, aga te teate ju väga hästi isegi, et tegemist on pretsedenditu sammuga EKP poolt. ehk siis, et võetakse üle euroriigi võlakirjad. loomulikult on seda palju negatiivselt kommenteeritud, see on tekitanud palju negatiivseid emotsioone ja kõhklusi vahest selgitaksite palun, miks ei ole Euroopa Keskpank avalikustanud nende, selle võlakirjade ostmise üksikasju? miks ei ole avalikustatud seda, milliste riikide ja millise maksetähtajaga võlakirju on täpselt äh, ostetud ja kui see on avalikustatud, siis kust sellist infot võiks saada? suur tänu! ma juba selgitasin, mida me tegime ja miks meie astutud sammud olid oma loomuselt näiteks USA omadest või Ühendkuningriigi või Jaapani omadest erinevad. seal osteti võlakirju kvantitatiivse majandusolukorra kergendamise raames, aga meie üritasime vältida muutusi likviidsuses. ainuke info, mida valitsused otsustasid välja anda, oli selle ostusumma kui nüüd tuua välja see suurusjärk esimesel nädalal, siis see oli esimesel nädalal kuusteist koma viis miljardit, teisel nädalal umbes kümme, kolmandal nädalal umbes kaheksa koma viis, järgmisel nädalal viis koma viis, siis kuus koma viis ja viimane info, mis tuli eile, täna, vabandust, on neli miljardit. nii palju me anname praegusel hetkel infot välja, valitsusjuhid otsustasid mitte rohkem infot välja anda, see on loomulikult oluline, et millises, millises proportsioonis me tegutseme ja, ja äh, nende tähtajaliste nädalaliste deposiitide kaudu. suur tänu, härra Šentes soovib küsimust küsida mina samuti, võib-olla üks inimene saaks veel sõna. härra Trichet, oma sissejuhatavas ettekandes mainisite te bilanss põhjust, mis on üks kolmest põhjusest äh, Euroopa Keskpanga Kreeka võlakirjaturule sekkumise taga. ma sooviksin seda rohkem selgitada. kapitalinõuete direktiivi äh, põhjal võib öelda, et kapitalid, äh, et pangad omavad palju riigi võlakirju, sest nende risk on null. ja loodetakse, et ka valuutale on selle risk null. aga loomulikult asi ei ole päris nii, kui äh, ju-, trükkida lihtsalt valuutat juurde, üritades järk-järgult olukorda leevendada. ja loomult, loomulikult saab äh, tagatisena kasutada neid võlakirju ainult siis, kui on ka toimiv rep-, repoturg. ma mõistan küll seda tsüklit, milles te tegutsesite ja selle tegutsemise mõistlikkust, aga te äh, võiksite vahest ju ka tunnistada, et on mingi üks uu-, teinegi viis, kuidas saavutada seda peaaegu automaatset süst-, automaatselt käivituvat süsteemi. et peaks olema süsteem, kus Euroopa Keskpank saaks ilma komisjoni või teiste äh, institutsioonide äh, otsuseta juba tegutsema hakata, kui selgub, et äh, mõnel riigil on liigse puudujäägiga probleeme see otseselt mõjutaks ka riskide mõõtmist ja ka pankade, nende pankade tegutsemist, kes omavad neid võlakirju. ehk siis, kui on olemas selline riski mõõtmise süsteem, siis pangad pigem stabiilsust säilitades lühe, pikema ajaperioodi jooksul vabanevad nendest võlakirjadest praegusel, praeguses süsteemis, süsteem toimub eeldusel, et, et riiklikud võlakirjad on täiesti riskivabad, nagu te ütlesite. ja see on ka ülemaailmsete arutelude aluseks seda tuleb loomulikult mõista ka meie ühisraha valguses. ma ütleksin, et peamine põhjus, miks me oleme alati soovinud, et stabiilsuse kasvupakti rakendataks täielikult, on, et nagu kõik, mis te ütlesite, et see, see, see reageerimissüsteem hakkas tööle alles siis, kui on aset leidnud rikkumised seetõttu me oleme alati rõhutanud, et kõik, mis on sisse kirjutatud Äh, Maastrichti lepingusse või sekundaarsesse õigustikku, peab olema normiks. see, mis te ütlesite, selle üle to-, loomulikult tuleb äh, järele mõelda, sest see on väga oluline. suur tänu, härra Šuntis! suur tänu! kohtumine härra Trichet'ga on nüüd viimane enne suvepuhkust ja seetõttu ma sooviksin esitada veel äh, kaks küsimust, mida ma olen tegelikult äh, juba ka varem esitanud. ja ma saan küll aru, et härra Trichet küll äh, üritas nendele küsimustele vastata, aga ma tuleksin siiski nende juurde tagasi. mida on IMF Eurotsoonilt nõudnud? ja millised tingimused on seotud Rahvusvahelise Valuutafondiga, sellepärast et me eh, kuuleme erinevast kirjavahetusest ja no, et nõutakse sanktsioonide rakendamist ja, ja mis saab siis, kui eh, reeglitest kinni ei peeta, et kui, milline on olukord siin? ja teiseks, kas te usute tõesti, on siin vajalik kvanthüpe, te olete sellest rääkinud, te olete öelnud, et eh, Euroopa majandus peab tegema kvanthüppe, aga kas see tähendab siis ka seda, et Euroopa äh, keskpanga eesmärke tuleb muuta ja selle rolli tuleb muuta, te olete ka öelnud, et näiteks ka laenu andmismetoodikat tuleb muuta. et võib-olla ka EKP peaks tegema kvanthüppe, et saaks oma rolli paremini täita. On your first question uh, let me only say that esimesele küsimusele vastaksin, et um, Kreeka puhul oli meil üks programm arutusel. arutasime seda Kreeka valitsusega ja see kiideti heaks, kiideti heaks ka komisjoni delegatsiooni, Euroopa Keskpanga delegatsiooni ja Rahvusvahelise Valuutafondi poolt li-, kõnelustes liikmesriikide valitsustega äh, leidsime ka toetust ja mina pean seda hea koostöö näiteks Euroopa Liidu institutsioonide ja Rahvusvahelise Valuutafondi vahel. teiseks, kordaksin üle, et meie esmane mandaat, mis tuleneb aluslepingust ja mida ka kodanikud meilt nõuavad, on hinnastabiilsuse tagamine. kõik, mis me teeme, on seotud hinnastabiilsusega. kui aga oleme erilises olukorras ja on näha, et äh, finantsturud ei toimi mingil põhjusel või üks osa finantsturgudest Äh, rahaturud ei funktsioneeri nii, nagu ka äh, kahjuks on äh, hiljuti juhtunud. kus finantskriis intensiivistus hiljuti just Euroopas. peame me vaatama, mida me saame teha, mida me ei saa teha selleks, et nende turgude tavapärane toimimine taastuks. siis võtame meetmed, mida meie nimetame ebastandardseteks, nad ei tohi kunagi ohustada hinnastabiilsust, mis on meie esmane eesmärk. ja kui ma rääkisin teile väärtpaberiturgude programmist, siis ütlesin ka, et meie rahapoliitika stantsi ei muuda ja kavatseme oma süstitud likviidsuse ka turult ükskord ära tõmmata. suur tänu, härra Trichet, te olete tõesti ammendavalt vastanud meie kõigile küsimustele ja äh, järgmine kohtumine seisab ees meil teiega kahekümne seitsmendal, kahekümne seitsmendal septembril meenutaksin nüüd parlamendiliikmetele, et rahanduseksperdid olid majandusolukorra kohta Kreekas ja aluslepingu ärakasutamise kohta euroala koordineerimiseks